Jeg kommer til at... Nüüd mina räägin täna taani keeles. ja sellepärast siis pange endal kõrvaklapid pähe. olge tervitatud petitsioonikomisjoni koosolekule Äh, meil on nüüd uued liikmed ja ainult kuus nendest on olnud äh, varasemad liikmed, nii et te peate kõik väga kiiresti hakkama õppima. ma tahan öelda seda, et meie komisjon on täiesti äh, erakordne. me peame vastama oma kodanike ootustele, me oleme selline komisjon, kes eh, ei vaata ei rahvuslikke huvisid ega eh, partei huvisid. meie peame olema usaldusväärsed kõikide jaoks. ja ma kutsun teid üles, eh, et te seda mitte ei unustaks ei täna ega tulevastel aastatel, sest meie komisjon on tegelikult äh, Mm, nägu, mida kõik meie kodanikud näevad. E, meie oleme Euroopa Parlamendi nägu kõikidele kodanikele. E, see komisjon annab legitiimsuse parlamendile. nüüd ma tahaksin olla kindel, et kõik, kes on kohale tulnud, on ennast ka kirja pannud et me teame kõik, kes eh, hääletavad ja et kõik, kes peavad hääletama, on võtnud kaasa endale ka hääletuskaardid. nii et, et eh, palun, te võite hääletada nii nagu soovite, nii kui teil ainult kaart olemas on nii et pange palun oma hääletuskaardid masinasse ja vaatame, kas eh, teie olete õigesti eh, esindatud. Te võite hääletada ükstaskõik parema eh, punase või tähendab punase, rohelise või valge nupuga, me lihtsalt vaatame kohalolejaid. kas kellelgi on hääletuskaart puudus või? meil peab olema Rahvaparteist kümme liiget. palun, kas meil on kümme liiget Rahvaparteist? E, sotsiaaldemokraatide esindajaid on üheksa, kolm ECR-ist, kolm on Aldest, e, Äh, kolm on äh, rohelistelt, kolm on kuuest ja kaks on EFTD-st ja üks on fraktsioonilise kuuluvuseta liige. kas see äh, on täpselt niimoodi või? kas ühel liikmel on puuduskaart? Nonii. kõigepealt on meil vaja valida endale esimees. millised on ettepanekud, kes on kandidaat? kes võiks olla meie komisjoni esimees? siin on üks sõnasoovija Eh, ettepanek on eh, eh, Eleonora Eevi. tänu, kas on veel ettepanekuid? minu tahaksin esitada ja Peidu ettepanek on Cecilia Wikström. kas mõlemad kandidaadid on valmis esimehe kohale asuma? väga hea mõlemad on nõus. seega siis hääletagem. me hääletame nii, vabandust. Äh, ma tahtsin öelda, et meil ei ole mitte mingisugust arutelu ette nähtud, sellepärast ma palun, äh, et te ei teeks väga pikki äh, sõnavõtte. iga kandidaat kaks minutit, palun suur tänu. mina olen täna äh, esitatud kandidaadiks selle komisjoni juhi kohale ja ma paluksin kolleegidelt küsida, kas teie usute, et Euroopa Parlamendi roll on Euroopa kodanike teenimine? kas äh, kasutatakse kas eh, eh, eh, demokraatlik on kasutada demo, elektroonilist hääletust? mina olen kodanik, kes peab teenima teisi kodanikke ja minul on missioon. missioon on ka tänase hääletuse puhul ma tahan teile öelda, et täna astuti üle demokraatlikest meetoditest, eh, kus eh, sõideti üle väiksematest fraktsioonidest. ma tahaksin tuletada teile meelde, et suured fraktsioonid ähm, äh, takistasid väiksematele fraktsioonidele esitada kandidaate äh, äh, frak-, äh, komisjonide esimeeste, aseesimeeste koha, kohale, ma räägin oma fraktsiooni ja Viie Staari liikumise nimel sellepärast et praegusel hetkel on siin tekkimas oligarhiline süsteem, mis iseennast tahab õigustada. ja ma küsin teie käest, mikspärast eh, meid niimoodi karistatakse, millised on need eh, põhjused, ma tahaksin kuulata teie eh, arvamust. tänane hääletus on samm tagasi ja ma loodan, et igatahes niimoodi enam Eh, tulevikus ei juhtu, see sellepärast, et EFTD ja viie staari liikumine hoiab teil pulli pilku peal. väga hea, kas siis Silja Vikström soovib midagi öelda? suur tänu. ma olen äh,, äh, ma tunnen, et see on suur au, et ma olen äh, selle komisjoni juhi kohale esitatud, sest ko tegemist on väga olulise komisjoniga mina ei taha praegusel hetkel ehm, tulla välja mingisuguse avaldusega, aga ma ütlen teile niimoodi, et kui mind valitakse, siis ma olen äh, aus, äh, aus juht, ma olen aus absoluutselt kõikide suhtes, ma tahan, et me äh, hakkaksime üksteist usaldama, et kõik saaksid tulla välja oma arvamusega ja et meil tõepoolest on tõeline dialoog omavahel, et meil on tõeline dialoog omavahel inimestena, kui inimestena, kes on valitud poliitiliste juhtidena sellesse äh, parlamenti midagi rohkem ma ei öelda, ma ütle, ütlen, ma ütlen ainult seda, et ma olen ähm, väga aus ja ma kuulan kõiki oma kolleege, olenemata nende poliitilisest kuuluvusest suur tänu. enne kui me hakkame hääletama, ütlen, et meil on siin kuuest asendusliige ja tegelikult praegu ei ole üldse oluline, eh, millist keelt ma räägin, sest et eh, nimed on rasked. Maria Lepino eh, asemel on siin Angela Cabellino, Ferrafa asemel on Äh, äh, Haskamp ja Takise asemel on Hatsi Tšoko. Äh, vabandust, Hatsi Tšoko asemel on Palame Lopes. nüüd me räägime sotsiaaldemokraatidest. Alina Metsi asendab kolleeg Tali ja ECR-ist on Wojciechowski asemel meil Hannan vabandust, Hannoni asemel on siin Wojciechowski. Need, kes hääletavad eh, proua Eevi poolt eh,, va va vajutavad rohelist nuppu, see, kes hääletavad Wikstromi poolt, palun valutage punast nuppu. ja nüüd hääletus algas. I repeat yes. ma kordan üle me leppisime omavahel niimoodi kokku, tegelikult eh, ma arvan, et esimestel konverentsil lepiti niimoodi kokku, et need, kes toetavad proua Eelit, vajutavad rohelist nuppu, need, kes hääletavad proua Wikstromi poolt, vajutavad rohelist eh,, nup, eh, vajutavad punast nuppu. kas nüüd on kõik selge? vabandust, küsib esimees tõlkega on probleeme. Hispaaniakeelse tõlkega on probleeme ja palutakse kõike üle korrata. kas nüüd on arusaadav, küsib esimees uuesti või koosoleku juhataja. hääletus on alanud. Yeah. Still five people to vote. peavad hääletama viis inimest Has everybody voted now? kas nüüd on kõik hääletanud? kas on inimesi, kes veel ei ole hääletanud? nüüd me siis suleme hääletuse okay.. Yeah, uh, Te näete numbreid, see tähendab, et uh, Cecilia Wikström valiti meie komisjoni esimeheks. palun, kas te ei tuleks nüüd äh, Eh, presiidiumi laua taha. Thank you very much. Thank you for the vote. suur tänu, aitäh, et te hääletasite minu poolt ja ma ütlen eh, eriti proua Iivile, et ma arvan tõepoolest, et me hakkame väga hästi koos tegema, koostööd tegema, et me austame üksteist ja sellepärast ütlen ma, et ma tahan teie kõikidega tihedat koostööd teha. mind ei huvita, kust te tulete, mind ei huvita, millist poliitilist eh, vaadet te esindate. mina tahan eh, austada teid kõiki ja teha oma tööd ausalt. meie komisjon on tõepoolest väga eripalgeline, nii nagu siin juba öeldud sai. me peame mm, usaldama üksteist selleks, et me saaksime ehitada sildu oma kodanike juurde kõigis kahekümne kaheksas liikmesriigis. seda on tõepoolest vaja, nii et tehkem siis oma head tööd, sest selle eh, komisjoni eesmärk on teenida kodanikke. ma olen eh, väga liigutatud, et te mind valisite ning ma arvan tõepoolest, et me saavutame väga häid tulemusi. aitäh!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 Eh, asetäitjaks. suur aitäh, ütleb härra Jaar. ma loodan tõesti, et me oleme kodanike nimel valmis tegema head koostööd ja meie fraktsioon, Rahvapartei fraktsioon esitab proua Ferraguti esimese aseesimehe kohale proua Rosa Estavos Ferragut further? kas on veel eh, kandidaate välja pakkuda? So it's green. nii et, et proua Ivi poolt hääletajad, palun eh, vahet, vajutage rohelist nuppu, punane nupp, see, kes eelistavad kolleeg Farragutti okei okay., the vote is open. hääletus algas. Has everybody voted? kas kõik on hääletanud? mulle tundub, et keegi on veel puudu. hääletus lõppes. ja tulemus. kolmkümmend kolmkümmend üks inimest hääletas, kümme hääletasid proua Iivi poolt ja kakskümmend neli äh, kolleeg Ferraguti poolt. õnnitlen ja palun siis äh, kolleeg Ferragut, tulge siia laua taha minu kõrvale So now we need. nii, siis nüüd me äh, hääletame teise aseesimehe poolt. palun, kandidaadid. ma tahaksin Rahvapartei nimel teha ettepaneku. me teeme ettepaneku valida teiseks aseesimeheks proua Metsola. Ehka. härra Eka, palun. minu ettepanek on proua Elinore Iivi see Metsala roheline ja punane proua Eevile. The vote is open. hääletus algas. Now the vote is closed. hääletus lõppes. Te näete enda ees tulemusi kakskümmend proua Metsula poolt ja üksteist eh, proua Iivi poolt. nii et eh, proua Metsula on teine eh, aseesimees ja teda ei ole praegu kohal. nii et me läheme edasi kolmanda aseesimehe valimisega. kandidaadid, palun äh,. proua Mitsi oli üks ja pakuti uuesti välja ka Eleonora Iivi. see on tõeline üllatus, ütles esimees. okei okay,, so it's. nii et me hääletame proua Mitsi, roheline ja proua Iivi, punane. hääletus algas The vote is closed with hääletus lõppes ja tulemus on sama, nii nagu eelmise hääletuse puhulgi. ja nüüd me hakkame valima neljandat aseesimeest. ettepanekud, palun. E, üks ettepanek on proua Iivi ja härra Jaak Bilbaos, sõna on teil. tahaksin vaid rõhutada, et Rahvapartei ei ole süüdi selles, et fraktsiooniline kuuluvus ja komisjoni kasuks otsustamine on olnud niivõrd lahknevad, seetõttu meie esitame kolleeg Tšaki. aitäh, härra Jaar. ja nüüd üks kandidaat on veel. Äh, kuna äh, praegusel hetkel me ei järgi parlamendi, parlamendi äh, tingimusi, sellepärast et praegusel hetkel me oleme terve fraktsiooni vastu ja ma ei ole kunagi enne näinud niisugust asja. mulle tundub, et ma näen, mida praegu, mis praegu toimumas on. rahvapartei on kõige suurem äh, fraktsioon ja sellepärast nad hääletavad iseenda poolt. ja tegelikult meie komisjonis ei ole niisuguseid asju kunagi varem juhtunud, mis nüüd lahti on? okei okay,, that was a state. tegemist oli praegu avaldusega Äh, aitäh ja kas me nüüd ei hääletaks, kas soovib veel keegi sõna? Liis, palun. Θα ήθελα εκ μέρους του ECR να επισημάνω ECR fraktsiooni nimel tahaksin viidata järgmisele. veel kahes komisjonis olid meil esitatud kandidaadid, muuhulgas ka Viie Tähe parteist ja ka nemad Äh, ei saa osutunud valiniks, valituks. De Honti reeglistik, mis siiamaani kehtis valimisprotseduuride puhul, see ei toimi kolleegid lükkavad tagasi siin äh, proua Eevi kandidatuuri ja Rahvapartei rõhub sellele, et nad on suurim fraktsioon andke andeks, meil ei ole vähimatki moraalset ega poliitilist õigust hääletuse teel ühte fraktsiooni kõrvale heita. me ei saa eh, viie tähe eh, parteid üle parda heita. aitäh selle avalduse eest. aga hääletagem nüüd. meil on kaks kandidaati Eh, härra Zaki, roheline nupp ja siis punane nupp proua Iivile, nii nagu varemgi. hääletus algas.